järgmine päevakorrapunkt, aga on äh, siis infotund komisjoni presidendi osavõtul. kõigepealt äh, saavad sõna poliit-, poliitiliste fraktsioonide esimehed. Teil on äh, üks minut küsimuse e-, esitamiseks, härra Martin Veber Rahvapartei nimel, palun. lugupeetud härra komisjoni president, lugupeetud parlamendi president, lugupeetud kolleegid. komisjon täna võttis vastu uue SWIFTi lepingu ning äh, see otsus võeti vastu suure häälteenamusega, ma sooviksin äh, komisjoni presidendilt küsida, et kuna ta teab, et äh, kodanikud on väga mures selle andmete edastamise pärast, siis ma sooviksin teada, kus ta näeb praeguseid edusamme, kuidas ta soovib kodanikke veenda selle lepingu vajadusest? Thank you, Mr komisjoni president, suur tänu, härra Weber, on tõsi, et ülevaadetud äh, lepingu eelnõu, eelnõu võeti ühehäälselt äh, täna komisjonis vastu ja see vastab meie meelest äh, täpselt privaatandmete ja isikuandmete kaitsmise nõuetele, see tagab proportsionaalsuse ja tingimuslikkuse põhimõtete täitmise ja selle täitmine puudutab ainult siis terroristide ja terroristi rahastamise vastast võitlust praegune leping austab põhiõiguseid ning ka põhiõiguste harta kõiki sätteid. leping tagab ka tagatised andmetele, kui andmeandja neid edastab. andmete kasutamine on samuti läbipaistva protsessi alu, alusel tagatud komisjon on veendunud, et see eelnõu on vastavuses inimõiguste ja põhiõigustega ning vastab ka Euroopa Parlamendi seisukohtadele mis on kirjas eh, eelmise aasta või selle aasta märtsikuus resolutsioonis ette võetud, vastu võetud eh, sätete osas eh, fraktsiooni, siiski härra Weber, lisaküsimuseks palun sõna. härra president, lühikene lisaküsimus. tegu on selle lepingu sisuga. ma sooviksin veel kord teada saada, milline on selle lepingu olulisus üleatlandilistele suhetele sellepärast, et meil on veel teisigi teemasid, mida me ameeriklastega peame arutlema. kui te annaksite mulle natukene rohkem infot, ma oleks tänulik. väga oluline on see ja ma võin teile kinnitada, et meie Ameerika partnerid peavad seda üheks oma peamiseks, kui mitte peamiseks prioriteediks Euroopa Liiduga suhetes. see on ülioluline, see leping meie suhetes. esimesest jaanuarist kaks tuhat kümme väga suur osa andmetest, mis seni on jõudnud ameeriklastele, ei ole süü-, nüüd sinna enam jõudnud ja see on tekitanud väga suuri probleeme. ja minu meelest tuleks see probleem lahendada, arvestades äh, Atlandi-üleste suhete olulisust meie jaoks. Äh, need on kriitilise tähtsusega, kuid see ei tähenda muidugi seda, et me peaksime loobuma oma põhimõtetest, näiteks nagu privaatsuse austamine, andmekaitse kuid kõike seda arvates minu meelest leping, mille me saavutasime, on väga hea ja äh, volinik äh, Malmström on ära teinud väga suure töö. ja poliitiliselt äh, laiemalt rääkides minu meelest on oluline see, et me oleme selles küsimuses jõudmas kokkuleppele oma Ameerika partneritega. suur tänu, ütleb härra president, tuletaksin teile meelde, et lisaküsimus, kolmkümmend sekundit vastus, kolmkümmend sekundit samuti, mul on kahju, kuid reegel on reegel, nii et nii see peab jääma härra Schulz, palun, saab järgmisena sõna. suur tänu, härra komisjoni president. oma kolleegi eh, Manfred Weberi küsimustele lisaks so, kas volinik Malmström on kolleegiumi teavitanud sellest, et arvestades praegust läbirääkimiste faasi siin kojas, et meil on väga suuri kahtlusi selle lepingu suhtes, kas komisjonil komisjon on teadlik, et see, mida nad täna otsustasid, ei ole kindlasti see eh, tulemus, mida parlament peab piisavaks edusammuks. kas te olete teadlik, härra president, sellest, et te võtsite täna vastu sellise otsuse, et kui seda sellisena rakendatakse, siis eh, see annab eh, erafirmale, siis SWIFTile rohkem kontrolliõigusi, kui Euroopa Liidu institutsioonidel on kas proua Malmström teavitas teid ka nendest faktidest, kui jah, siis kuidas te saite sellise otsuse vastu võtta, kui ei, siis miks proua Malmström ei teavitanud nendest faktidest? suur tänu ja härra president mõistagi äh, oli komisjoni kolleegium pidevalt teadlik äh, sellest, äh, millises järgus on läbirääkimised ja täna volinik Malmström teavitas meid sellest, millised olid läbirääkimiste lõpptulemused. veelgi enam, ja eh, rääkis meile ka seda, et tal on olnud väga intensiivne dialoog käigus paljude parlamendisaadikutega, me teame väga hästi, milliseid kõhklusi on parlament eh, SWIFTi osas esitanud ja ta on meile kinnitanud, et ta on pidevalt hoidnud kursis parlamenti läbirääkimiste käigu kohta parlament, komisjon on oma töö ära teinud, on läbirääkimised lõpuni viinud, parlamendi töö on nüüd otsustada, kas seda lepingut heaks kiita või ei. ma rõhutaksin, et Euroopa kodanike turvalisuse jaoks on see samuti oluline leping. ma soovitaksin tungivalt seega vastu võtta see leping, see aitab kaitsta meie kodanike andmebaase ja nii edasi, muidugi teema on delikaatne, kuid parlamendi kõhklustega on arvestatud komisjon on Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi pidanud ja tänane otsus kolleegiumis langetati ühehäälselt. härra Schulz, lisaküsimuseks, palun. suur tänu, president, selle sõbraliku kirjelduse eest, ähm, mis puudutas teie arutelu, kuid see ei olnud tegelikult vastus minu küsimusele. ma paluksin, et te väga täpselt, väga täpselt vastaksite. kas proua Malmström arutelul, mis toimus komisjonis enne kolleegiumi otsuse langetust ütles teile, et see, selle tekstiga, mille te praegu otsusena ähm, välja pakkusite, et sellega tekib oht või ütles proua Malmström, et äh, selle tekstiga me saavutame ka parlamendi häälteenamuse? kas äh, proua Malmström ütles teile, et äh, parlament toetab seda suure häälteenamusega või ta ütles, et selle tekstiga parlamendi häälteenamus ei ole tagatud, palun vastake täpselt um, volinik Malmström ei saa ju ette ennustada, kuidas parlament hääletab ometigi. ta on muidugi väga hästi kursis. Teie küsisite minu käest, härra Schulz, et kas proua äh, Malmström ütles meile, kuidas äh, läheb hääletusega parlamendis no loomulikult ta loodab, et see läheb parlamendis läbi, kui ta seda ei loodaks, siis ta ei oleks ju läbirääkimisi komisjoni nimel lõpule ka viinud kuid äh, arvestades seda, et äh, paar kuud tagasi parlament ütles ei, peeti väga tõsiseid läbirääkimisi komisjonis, ma olen Malmströmiga rääkinud äh, mitu-setu korda, me teame väga hästi, millised on parlamendis praegu veel vastust saamata küsimused ja millised on kõhklused, kuid me ei saa muidugi hakata ette ennustama seda, kuidas parlament hääletab ta ei saagi mulle seda öelda, ta on pidevalt jätkuvalt läbirääkimistes parlamendiga, kuivõrd ei ole kokkulepet veel, millal parlament hääletab äh, lepingu eelnõu osas. rohkem ma teile midagi öelda ei oska. see on see info, mille vastutav volinik mulle edastas. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Verhofstadt. ei kuule kahjuks, mida ütleb härra Schulz. Running to a no once more see tähendab seda, et eh, te saate jälle varsti ei. ei kuule nüüd jällegi, mida ütleb härra Verhofstadt. Mr President, Mr President Verhofstadt. parlamendi president, härra Verhofstadt, teil on sõna äh, olge rahul, äh, ma ei küsi midagi Swifti kohta, räägime sellest hiljem. eile kohtusid äh, härra Mer- äh,, proua Merkel ja härra Sarkozy oma tippkohtumisel, leppisid kokku Euroopa Liidu majandusjuhtimise küsimustes. mina ei arva, et tegemist on otsusega, äh, mis, millel oleks äh, minule mingisugune eriline tähtsus äh, me ei võrdsusta siin Eurotsooni Euroopa Liiduga, meil on vaja küll majandusjuhtimist Euroopa Liidus, kuid seda on vaja ometigi ka Eurotsoonis. ja Eurotsoonis on see vajadus võib-olla isegi teravam, kuivõrd Eurotsoonis valitseb ühisvaluuta ja minu küsimus komisjoni presidendile järgmine, kas te olete meiega nõus selles osas, et äh, majandusjuhtimistavade austamist on vaja nii Eurotsoonis kui ka Euroopa Liidus ja teine küsimus, äh, kes seda hakkab juhtima, seda majandust siis äh, meie meelest peaks olema komisjon, ei saa seda juhtida nõukogu, kes tuleb kokku neli korda aastas ja seega komisjon peab võtma siin juhi rolli ja ma tahaksin täpselt teada, mida komisjon sellest arvab jah, muidugi, härra Verhofstadt, mis puudutab äh, pädevust, äh, mis on juba Euroopa Liidule antud, äh, selle alusel on muidugi komisjon Euroopa Liidu majandusjuht. see on ainus vastus, mille ma saan anda vastavalt aluslepingutele, mis puudutab kaubandust, konkurentsipoliitikat, mis puudutab eelarve järelevalvet, selles osas kõiges vastutab komisjon ja see seda tuleb minu meelest osadele valitsustele meelde tuletada, kes ei ole võib-olla lepingut väga hoolega lugenud. samas aga eh, komisjon üksinda ei suuda seda ülesannet täita. tuleb koostööd teha nõukoguga, kellel on samuti väga oluline pädevus anda üldsuunised kätte Euroopa Liidu tööle ja ma olen nõus ka teie esimese avaldusega nii-öelda põhimõtteliselt on meil vastus olemas nii Eurotsoonile kui ka Euroopa Liidule. see on äh, artiklis sada kolmkümmend kuus Lissaboni lepingus kirjas, see avab meile võimalused, väga suured võimalused isegi, esitada ettepanekuid Eurotsooni jaoks, kuivõrd Eurotsoon on mm, mõneti erinev äh,, nende koostöö on muidugi tihedam, aga ka ettepanekuid terve Euroopa Liidu jaoks, nii et ma tõesti loodan, et me toestame niimoodi Euroopa Liidus majandusjuhtimise aluseid, kuid alati austades selle juures äh, lepingut ja ühenduse meetodi vaimu. lisaküsimus, härra Verhofstadt. suur tänu, härra president esimene äh, eksam muidugi kogu sellele saab äh, aset leidma juba neljapäeval, kui tehakse otsus Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia osas ja ma loodan, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia osas ei ole nõukogu see, kes järelevalvet korraldab ja kes kõik asjad otsustab, vaid ikkagi komisjon. sellepärast, et mina küll ei ole näinud, et äh, valitsusjuhid kunagi teineteist kritiseeriksid ühise laua taga ja sellepärast peabki äh, komisjon olema jõulisem oma positsioonide tagamisel strateegia kaks tuhat kakskümmend osas härra Verhofstadt, te olete ise ka olnud Euroopa Nõukogu äh, liige, seega tunnete neid telgitaguseid hästi. Äh, tegemist on väga olulise institutsiooniga, kuid äh, ei saa lubada Euroopa Liidu majanduspoliitikas mingisugust mikrojuhtimist, see oleks tohutu viga, see läheks vastu lepingu vaimule, kuid see oleks ka põhimõtteline viga nõukogu annab meile küll suuna artiklis kuusteist kuid pärast komisjon vastavalt oma pädevustele aga ka nõukogu oma erinevates formeeringutes peab siis eh, tagama selle, et poliitikat täidetakse ja ma ütleksin veel nii palju, et komisjon on valmis oma rolli täielikult täitma, see, selles osas, mis puudutab siis eh, strateegia kaks tuhat kakskümmend täitmise järelevalvet ootame nüüd äh, liikmesriikide toetust äh, sellele strateegiale, senised arutelud on mulle andnud suurt lootust, äh, loodan muidugi ka Euroopa Parlamendi toetusele ja võin öelda, et parlament, et komisjon on valmis oma pädevust täitma täies mahus. härra president üritab, komisjoni president ütleb, ma tahaksin tänada ta Äh, selle väga selge sõnavõtu eest, mille on teinud äh, neli fraktsioon, suuremat fraktsiooni äh, fraktsiooni esimeeste konverentsil strateegia kaks tuhat kakskümmend osas. Rebecca Harms. <laughs> teemavahitus, Mehhiko lahe katastroof. ma arvan, et see on selline teema, mis inimesi terves maailmas paneb tegelema majanduskasvuga, raiskamisega, nafta raiskamisega ja mis paneb meid silmitsi ka tehnoloogia piirangutega. ma sooviksin teada härra Barrosolt, milline on komisjoni arvamus? milline on komisjoni arvamus ennetustöö kohta, et nendes äh, valdkondades, kus ähm, komisjon on äh, pädev, nimelt et äh, no naftapuurimistööd keelustada põhjapiirkondades. ja ma sooviksin teada, need äh, regulatsioonid, mis meil on Euroopa Liidus äh, nafta ja gaasi äh, kaevandamise kohta, et kas nendest piisab looduskatastroofide, sarnaste looduskatastroofide ennetamiseks? suur aitäh selle küsimuse eest me ei tea veel põhjuseid, sest äh, uurimine Ameerika Ühendriikides endiselt käib. Äh, kas äh, tegemist on tehnilise veaga või on siin vead tööstuse poolt reeglitele vastamises, nii et on vara veel öelda, mida Euroopas selle koha pealt teha annab. meie uurimine Euroopas ei toimu samasugustes ekstreemsetes tingimustes nagu seal. me peame vaatama Äh, kuidas äh, äh, toimuvad need asjad meie puhul, kui veed Põhjameres on tunduvalt madalamad. volinik Oettinger kogunes juba mais Euroopa Liidus toimivate ettevõtetega, et vaadata, kuidas, milline on olukord Euroopas ja millised võiksid olla turvalisusstandardid. ja meil peaksid olema kiire reageerimise süsteemid, et kaitsta Euroopa kodanikke ja keskkondi aitäh, lisaküsimus palun. ma sooviksin äh, paluda, et te ikkagi ütleksite, kas äh, vastavad äh, keskkonnadirektiivid nafta ja gaasi kaevandamise kohta, kas nendest piisab? meil on suhteliselt ebaühtlased ja suhteliselt madalad vastutusmäärad. kas te olete juba arutanud ka selle üle, mis puudutab tehnilist kontrolli puurimisplatvormidele, et seda tuleb tingimata parandada. ja peale selle, kas te tõesti arvate, et keskkond ja kliimatingimused Arktikas on inimsõbralikud ja tehnikasõbralikud? kas need on, tingimused on tõesti sellised, et seal saab süvavee puurimisi läbi viia, see ei ole ju ometigi Mehhiko laht, tingimused on teised? ja esiteks meil on seadused olemas, siduvad standardid, mis peaksid kin-, kindlustama, et äh, igasugused standardid äh, äh, ohutusstandardid ja nii edasi on täidetud. lisaks sellele on liikmesriigid viinud sisse laialdase riikliku seadusandluse, et see turvalisus igal pool Euroopas oleks tagatud. teiseks, meil on äh, kiire reageeringusüsteem selliste äh, katastroofidega võitlemiseks äh, ka, mis puudutab naftalekkeid tankeritelt ja nii edasi. seal on terve rida vahendeid, mida haldab Euroopa Mereagentuur, mis tegeleb ka saastega. kolmandaks on ühenduse tsiviilkaitsesüsteem, mis saab kiiresti vastata igasugustele suurematele kriisidele nüüd see konkreetne punkt, mille te tõstatasite, mis puudutab vastutust, siis kõi-, enamus Euroopa seadusandlust keskkonnaturvalisuse osas ei, ei ole suunatud konkreetsetele tööstustele, me arvame, et see seadusandlus kehtib kõigi vastavate majandussektorite puhul. me oleme paika pannud miinimumstandardid, mida, mille poole peavad liikmesriigid püüdlema selleks, et äh, asjad oleksid tehtud ja see on vastavuses subsidiaarsuspõhimõttega. aitäh, Timothy Kirkhope, palun! Äh, härrad presidendid, pöörduksin tagasi Euroopa Liidu USA suhete juurde hetkel ja mul on väga hea meel äh, ja ka minu fraktsioonil on väga hea meel ja minu fraktsioon on kõige suurem äh, fraktsioon siin kontekstis kuulda SWIFTi kokkuleppe koha pealt. härra president, ehk te saaksite mulle öelda, milliseid kasulikke õppetunde on komisjon õppinud SWIFTi kokkuleppest mida ilmselt saab edukalt, kasulikult rakendada, kui me hakkame rääkima reisijate info kokkulepetest. Ehm, kõigepealt siis Ameerika Ühendriikidega, aga hiljem ka Kanada ja Austraaliaga. hetkel on ilmselt liiga vara siit mingisuguseid õppetunde saada, sest et selle protsessiga me pole veel lõpule jõudnud. ma loodan, et eh, see saab lõpule viidud parlamendi toetusega, sest et ilma teie toetuseta me tegelikult tulemusteni ei jõua. Äh, siin on kaks põhilist küsimust, üks, mis puudutab turvalisust äh, ja julgeolekut ja äh, samas ka põhiõiguste kaitset ja andmekaitset. me oleme sellele pühendunud ja usume, et praegusel kujul vastab see kokkulepe Euroopa Parlamendi poolt tõstatatud muredele aga on veel üks teine ja üldisem punkt, millele ka teie, härra Kirkhope just tähelepanu juhtisite. Äh, Ameerika Ühendriigid on üks meie olulisematest, kui mitte kõige olulisem partner ja me peame ka poliitiliselt üritama äh, jõuda kokkuleppele, asepresident Biden tuli siia ja väga kirglikult suhtus sellesse kokkuleppe saavutamisse ka siin valdkonnas. nii et komisjon ei soovita hääletust, kui me ei ole veendunud, et see tuleb Euroopa kodanikele kasuks ja see puudutab ka meie julgeolekut, aga samas tahame äh, me saata ka sõnumi selle kohta, kuivõrd oluline on meile suhted meie kõige olulisema partneriga. lisaküsimus. ja härra president, ma olen sellega täiesti nõus, ma leian, et Euroopa Parlamendi käitumine, eriti just viimasel ajal, on hea demokraatlik näide kõigile. minu lisaküsimus puudutab äh, Äh, koorma jagamist äh, terrorismivastase võitluse puhul Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. kas härra president usub, et see kokkulepe, mille üle me oleme arutanud, seab liiga suure koorma Ameerika Ühendriikidele, selle asemel, et meie saaksime osa sellest koormast endale võtta, jagades vastutusi ja vahendeid terrorismivastase võitluses? see on äärmiselt oluline küsimus äh, vestluses ameeriklastega äh, ütlesid nad meile, et nad on valmis seda koormat meiega jagama, kui me tahame sarnast süsteemi Euroopa tasandil sisse viia ja see on selline otsus, mille me siin Euroopas peame tegema. Äh, hetkel äh, oleme me võtnud endale kohustuse anda andmeid Ameerika võimudele, aga me ehk saaksime mõelda ka sellele, kuidas Äh, oleks parem neid asju endal siin korraldada. ameeriklased ütlesid, et äh, nad ootavad, kuni me oleme valmis äh, neid tehniliselt aitama, sest et hetkel on nemad rohkem investeerinud sellesse valdkonda. ma arvan, et see on küsimus tulevikuks, ma arvan, et kõik me peame panustama terrorismivastasesse võitlusesse. oleks suur viga arvata, et terrorismivastane võitlus on ameeriklaste vastutus ja meie ainult toetame neid. ei, see on ühine kohustus võidelda terrorismi vastu ja kaitsta kõigi kodanike turvalisust Äh, proua Zimmer, üks minut, palun. president. härra president, Euroopa Parlament täna võttis vastu härra Cashmani raporti, mis puudutas aastatuhande arengueesmärkide saavutamist ja meie üheks kõige olulisemaks sõnumiks komisjoniks teil, äh, komisjonile teile on see, et loomulikult me soovime teha kõik selleks, et äh, Euroopa Liidu ressursse ähm, koondataks nii, et arengu eesmärgid saadakse saavutatud aastaks kaks tuhat viisteist. Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole oma kohustustest seni kinni pidanud, praegu on puudu kakskümmend miljardit äh, eurot arengueesmärkide saavutamiseks. ma sooviksin teada, et arvestades ka tulevaste nõukogu istungitega, mida te kavatsete teha, mida te kavatsete teha nende liikmesriikidega, kes ei ole oma kohustusi täitnud, kuidas te kavatsete survet avaldada äh, nii et äh, septembril, äh, septembrikuus toimuval tippkohtumisel Euroopa Liidu poolt äh, tuleks väga selge sõnum. praegu aga liikmesriigid ja ka teised riigid lihtsalt lükkavad edasi oma kohustuse täitmist, kuid see puudutab miljardite inimeste elu, kes täna elavad vaesuses ja näljas. Uh, olen täiesti nõus selle murega, mille teie küsimus tõstatab. on tõesti oht, et arvestades eelarve olukorda mõningates liikmesriikides ei peeta teatud kohustustest kinni. komisjonis äh, oli kohtumine paar nädalat tagasi Addis Abebas Aafrika Liidu komisjoniga ja üks äh, peamisi muresid, mis oli meie partneritel Aafrikas, oli see, et mõnikord nad leiavad, et kohustustest ei peeta kinni. nii et see äh, küsimus puudutab ka vastutuse nüüd meie poole pealt. komisjon loomulikult leiab, et me peaksime oma kohustustest kinni pidama Äh, eriti mis puudutab kliimamuutuste vastast võitlust. täna sain just äh, kirja peasekretär Ban Ki-moonilt, kes rõhutas selle punkti olulisust, oleme täiesti nõus temaga, tõstatan selle küsimuse mitte ainult ülemkogus sel nädalal, vaid ka G kahekümnes ja G kaheksa kohtumistel, mis toimuvad järgnevatel nädalatel Kanadas, Kanadas. ma osalesin äh, Glen Eaglesi G8 kohtumisel mõned aastad tagasi ja reaalsus on see, et enamik arenenud riike ei ole veel täitnud kõiki neid kohustusi, mille nad endale võtsid. hea lisaküsimus, proua Zimmer. ma ei kahtlegi selles, et komisjon äh, viimastel aastatel on tulnud välja pidevalt oma algatustega selleks, et arengupoliitikas neid üle, olulisi ülesandeid täita, kuid minu jaoks on oluline küsimus, et mida komisjoni siseselt ette võetakse selleks, et need struktuurid ja ressursid ja eeldused äh, luua, et näiteks kaheteist punkti kava mis, mille on esitanud äh, härra volinik Piibalks, äh, et seda rakendada. niisiis, mida komisjon ise teeb seda selleks, et poliitikate sidusust luua? ja miks äh, sellised poliitikad, mis on olulised, näiteks nagu arengueesmärkide saavutamine, ei oma mingit rolli Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegias? komisjon vastab siin ühenduse eelarvega ja mitmel puhul tegime me ettepaneku liikmesriikidele lisarahastamiseks, näiteks ma mäletan, et G kaheksa kohtumisel Jaapanil eh, tegime ettepaneku lisamiljardiks euroks, et aidata maaelu arengut Aafrikas ja teistes eh, arengumaades maailmas. ja see peaks tulema kulutamata rahast. selleks, et täita kõiki kohustusi Euroopa poolelt, peab enamik sellest tulema riiklikest eelarvetest. hetkeraamistikus finantsperspektiivi käigus ei saa me äh, olla eriti palju rohkem paindlikud. nii et äh, siin räägime me liikmesriikidega selleks, et me saaksime oma kohustused täita. Freedom and democracy. proua Nikitsavela. suur tänu, härra president lugupeetud härra president, ma sooviksin samuti esitada küsimuse arengupoliitika kohta. ja arvestades ka ülehomme toimuvat äh, ülemkogu, arvestades praeguse majanduskriisiga ja seisakuga Euroopa Liidus, siis ma sooviksin teada, kuidas me saame rohkem investeerida, kuidas me saame äh, investeeringute rahastamist tagada kas, äh, kuidas komisjon kavatseb siin äh, tegutse, tegutseda? Äh, kuidas on praegu arutatud eurovõlakirjade osa? kuidas kavatsetakse eurovõlakirju kasutada Euroopa investeeringute jaoks, näiteks mis puudutab Euroopa teadus-arendustegevust kliimamuutuste valdkonnas e-tervise valdkonda, energia äh, valdkonda, samuti Vahemere äh, ruumi energiaprojektid. siin on tegu väga suurte oluliste Euroopa projektidega ja kas eurovõlakirjadega saab selliseid investeeringuid katta? Äh, aitäh, loodetavasti need küsimused tulevad arutelule järgmise finantsperspektiivi arutelu raames, me oleme äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend raames prioriteediks äh, kõik need äh, ühendused äh, loonud, olgu see siis transpordi või energia vallas või ka mitte, mitte või ka mittemateriaalsed ühendused, näiteks digitaalühendused, see on kindlasti meie meelest üks nendest sektoritest, kus on tagatud lisaväärtus, kus Euroopa tasandil ühe euro kasutamisest tuleb rohkem kasu kui ähm, liikmesriigi tasandil euro kulutamisest, nii et äh, kuidas seda kõike finantseerida, seda tuleb äh, kindlasti arutada liikmesriikidega praegu on mõistagi raske üldse mingisuguseid eelarvealaseid arutelusid liikmesriikidega pidada, kuid äh, me kindlasti usume, et Euroopa Liidu tasandil on tugevamate ühenduste loomise poolt võitlemine mõttekas, lisaküsimus. härra president, ma arvan, et ma ei saanud äh, päris äh, täielikku vastust. kas te usute, et me saame praegusele seisakule reageerida üle-euroopaliste tegevustega, sellega, et me selle, kasutame eurovõlakirju. ärge unustage, et me peame hakkama saama ka konkurentsiolukorraga, meil on, meiega on konkureerimas India, Hiina, Ameerika Ühendriigid. kas Euroopa saab sellele tõesti reageerida üle-euroopaliste tegevustega, kas eurovõlakirjad äh, katavad need finantseeringud, millised kavad teil on? ma ei arva, et äh, praegu liikmesriigid äh, oleks avatud eurovõlakirjade avamise mõttele selliste kulude katmiseks. alles hiljuti võtsime vastu väga ambitsioonika ja olulise plaani, millega nähakse ette siis mehhanismi loomine, aitamaks võlgadesse sattunud riike põhimõtteliselt on jah, tegemist võlakirjadega, mille liikmesriigid toovad finantsturgudele, kuid äh, ma arvan, et praegu oleks siiski väga raske äh, liikmesriikide poolt saada nõusolekut eurovõlakirjade kasutamiseks äh, taoliste kulude katmiseks. kuid minu meelest on teisi mehhanisme olemas selle jaoks, ma olen oma programmis rääkinud koostöö äh, näiteks era- ja avaliku sektori partnerlusest, äh, investeerimispanga töö tõhustamisest, nii et me kaalume praegu väga avatult äh, seda, kuidas finantseerida neid olulisi projekte, aga minu aus vastus on see, et minu meelest raske, kui mitte võimatu on eurovõlakirju saada sellise kulu katmiseks. Diane Toots, palun järgmiseks. suur tänu, härra president. president Barroso Te olete toetanud Põhja-Iirimaad ja seda olulist edasiminekut, mis on saavutatud stabiilse ja rahumeelse tuleviku ülesehitamisel meie rahva jaoks. oma rakkerühma aruandes te viitasite sellele, et teie komisjon ja teie ise toetate eh, devolveeritud eh, ametkondade tööd Põhja-Iirimaal kuid praegu rasketel aegadel on Põhja-Iirimaa põllumajandus- ja toidutööstus üks olulisemaid äh, majandussektoreid, kuid nende töö võib ohtu sattuda kuivõrd äh, väidetavalt äh, on komisjoni audiitorid viidanud rikkumistele ja et kavatsetakse vähendada toetusi, et nimelt aastal kaks tuhat neli, kaks tuhat kuus on äh, siis äh, talutoetuste osas tehtud rikkumisi väidetavalt Iirimaal ja kas te olete valmis siiski uuesti kaaluma seda, et äh, pannakse viieprotsendiline trahv peale Iirimaale, arvestades seda, et Põhja-Iirimaal praegu valitsus astub koheseid samme selleks, et raha saadaks tagasi suur tänu kõigepealt suur tänu nende märkuste eest, mis viitasid sellele, et komisjon on Põhja-Iirimaad toetanud, tõesti, me oleme väga rahul arengutega Põhja-Iirimaal. komisjon väga palju investeerinud äh, sellesse protsessi, ma alles ise käisin Põhja-Iirimaal ja me kavatseme toetada teid ka tulevikus. nüüd äh, üldse to- talutoetused, selles osas äh, liikmesriik, liikmesriik saab oma arvamust avaldada, kuid komisjonipoolse järelevalveprotsessi sõltumatus on oluline. Äh, korrektuuride tegemise osas äh, ei ole öö, midagi kaaluda komisjonil, komisjon peab lihtsalt tagama võrdse kohtlemise kõigile ja loodetavasti parlament mõistab, et meie tahame reeglitest kinni pidada. see on kriitilise tähtsusega, alles eile oli mul väga huvitav kohtumine, mitu tundi kestis see suisa, nimelt äh, kontrollikojaga, ja kuigi ma toetan Põhja-Iirimaad äh, sada protsenti, peavad kõik ikkagi reegleid äh, vastavuse osas täitma. proua Toots. suur tänu Äh, üks lisaküsimus veel. Põhja-Iirimaal tuntakse mõneti muret selle üle, et see esialgne trahvimäär äh, seati pärast väga väheseid inspektsioone ja ma tahaksin, äh, et komisjoni president kinnitab meile, et et vaadatakse üle ka need menetlused, mis praegu on käivitatud selleks, et tagada süsteemi vastavus reeglitele. komisjoni president, muidugi kinnitan ma teile komisjoni nimelt, et me kavatseme seda skeemi, selle skeemi osas järelevalvet korraldada, kuid tegemist on äh, siiski protseduurilise menetlusega, mille osas tuleb läbida mitu sammu selleks, et tagada, et liikmesriik öö, äh, ja ka sõltumatud kogud äh, saaksid vajalikud äh, sammud teha ja praegu me ka väga tõsiselt äh, neid samme siis läbime, aitäh. suur tänu. sellega on meie esimene küsimuste voor läbi ja läheme edasi siis küsimustega konkreetsel teemal, seekord teemaks Euroopa avaliku halduse töörühma töö see on meie arutelude teemaks ja proua Wortmann-Kool saab sõna esimesena äh.. suur tänu, härra president, härra president Barroso. Te ütlesite väga selgelt, et Euroopa Komisjon ongi äh, tagamas Euroopa majanduslikku juhtimist. kuid me vajame ühenduse meetodit, kui me soovime alustada majanduse juhtimisega. me toetame teid, aga nõukogus on ka teisi ideid välja käidud. nimelt, et sisse viia äh, valitsuste vaheline meetod, näiteks ka stabiilsus- ja äh, kasvupakti osas. tulemuste koha pealt, et mida arvate teie, millised on kõige olulisemad äh, punktid, mis peaksid järeldustes kirjas olema selleks, et majandusjuhtimist tugevdada ja selleks, et maja, stabiilsus ja kasvupakti juhtida ühenduse meetodi kaudu, kas te saaksite nendest üksikutest aspektidest rääkida, ma arvan, et see oleks hea ka arutelu jaoks, mis toimub avalikkuses. aitäh, ma arvan, et äh, see töörühm äh, loodi äh, konkreetses kontekstis, nagu te teate, siis komisjon osaleb töörühmas täiesti konstruktiivselt ja lojaalselt. töörühma lõi nõukogu president koostöös komisjoniga. komisjon osaleb töörühmas ja ma saan öelda, et olen rahul sellega, kuidas töö töörühmas on kulgenud. on tekkimas konsensus selle koha pealt, millised peaksid olema järgmised sammud majanduskoordinatsiooni osas Euroopas ja enamik nendest sammudest on täiesti vastavuses nende ettepanekutega, mis oli meie teatises kaheteistkümnendast maist nii et tahan öelda, et äh, see töörühm täidab olulist ülesannet, sest äh, nad tegelevad äh, selliste oluliste punktidega nagu kasvupakti, stabiilsuskasvupakti rakendamine ja ma äh, ootan seda kohtumist, mis meil on nõukogu eesistujaga neljapäeval, komisjon äh, täidab oma algatusrolli ja teeb ettepanekuid, äh, mis peaksid parandama konsensust seal töörühmas. proua Kutševska, palun. suur aitäh, härra president teame, millised on majanduslikud raskused mõningates liikmesriikides ja kuidas see mõjutab nende riikide kodanike tundeid ja ka nende riikide valitsuste otsuseid. oleme hiljuti kuulnud sellest, kuidas peaks toetama Euroopa integratsiooni kahekümne seitsmes liikmesriigis, mina küsiksin aga, kuidas te kavatsete seda kaitsta ja kuidas te kavatsete töötada Äh, tingimustes, kus surve uuteks lahendusteks on üha tugevam, näiteks äh, Euroopa majandusjuhtimise loomine, äh, milliseid garantiisid te saate meile pakkuda sellistele riikidele, selleks, et need riigid, kes võitlevad Euroopa majanduse eest, ei satuks teise liigasse siin? olen korduvalt öelnud, et me oleme vastu igasugustele võistlevatele paralleelsetele jaotustele äh, institutsioonide vahel Euroopa Liidus, meil on üks liit, Euroopa Liit, meie institutsioonid, tänased kakskümmend seitse liikmesriiki ja loomulikult äh, austatakse täielikult aluslepinguid. nii et äh, hetkeraamistikus saame me saavutada rohkem majanduskoordineerimise ja ühtsuse vallas Äh, lepingu artikkel sada kakskümmend üks ütleb selgelt majandusriikide majanduspoliitika äh, äh, on ühtse huvi aluseks, mida teeb üks liikmesriik, see mõjutab ka teisi liikmesriiki, seal on selge kutse koostööks liikmesriikide vahel, artikkel sada kakskümmend kuus puudutab eelarvepoliitikat ja see annab komisjonile õiguse suurendada koostööd nii europiirkonnas kui ka üldiselt ühenduses. nii et see on üks oluline punkt, mida tuleb mõista, me saame teha teatud ettepanekuid europiirkonna jaoks, aga alati Euroopa Liidu raamistikus. europiirkond ei ole midagi erinevat, eraldiseisvat ülejäänud liidust. ja ma arvan, et see on äh, kriitilise tähtsusega Euroopa Liidu edule, et me põhineme alati solidaarsusel. härra Konferati, palun suur tänu, härra president. minul on teistsugune arvamus härra Barroso avaldusest ka, mis puudutab viimaste kuude eh, tööd ja eh, rakkerühma tööd. võib-olla te ei ole minu arvamusega nõus ja esitate oma vastuväited mina arvan, et äh, nüüd tuleb äh, saneerida ja tuleb võtta meetmeid, selles ma olen veendunud. kuid äh, siin on tegu eelkõige arengu ja, ja stabiilsuse kasvupaktiga mina arvan aga, et on oluline ka eurovõlakirjade rakendamine kasvu toetamiseks ja mitte ainult stabiilsuse toetamiseks. kas komisjon tunneb huvi kasvupakti vastu? töörühm puudutas majandusjuhtimist ja kui ma äh, väljendasin oma üldist rahulolu nende tööga siiamaani, siis viitasin ma ju sellele, aga loomulikult on kasv nüüd eraldi küsimus. see on kõige olulisem punkt Euroopa Liidu majanduse jaoks, ilma kasvuta ei saa me oma kodanikele viia seda, mida nad meilt ootavad, me ei saa säilitada oma sotsiaalset turumajandust, me ei saa meie kodanikud ei saa täielikult täita oma potentsiaali, see on just äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgiks, kasv, kasv, kasv, aga mitte igasugune kasv, intelligentne, jätkusuutlik, kaasav kasv, aga selleks äh, on meil vaja ka enesekindlust, ilma sellise kindluseta ei saa finantsturud Euroopas saavutada sellist kasvu, taastada kasvu, mis oli enne kriisi. seetõttu on äh, need reformid niivõrd olulised mitte eesmärgina omaette, vaid vahendina, kuidas saavutada kõige paremat kasvupotentsiaali Euroopas. aitäh, härra Kamal, palun. Uh, äh, suur tänu, härra president äh, me oleme kõik ilmselt nõus äh, sellega, et meil on vaja korralikku avalikku haldust, kuid öö, olgem ka ausad selles osas, mis praegu tehakse. stabiilsuse kasvupakti on öö, julmalt rikutud ja selline bilansiväline käitumine on täiesti tavaline, kõik on nõus sellega, et liikmesriigid peavad rahanduspoliitika põhimõtteid austama ja raamatupidamises tagama õigsuse, kuid kas Euroopa Parlamendi, Euroopal on nüüd võimalus saada võim üle liikmesriikide eelarvete osas või tuleb siiski midagi teha nende liikmesriikidega, kes on võltsinud andmeid eh, ja mitte keskenduda sellele, et kuidas saada rohkem pädevust kui liikmesriikidel? komisjoni president, mina ei ole sellele asjale lähenenud üldse niimoodi, et tegemist oleks mingisuguse võimuvõitlusega liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel, absoluutselt mitte. praegu ja nii, nagu aga artikkel sada kakskümmend ütleb, et juba praegu on eh, liikmesriigi majanduspoliitika mitte ainult nende siseriiklik küsimus, me oleme näinud, kui eh, see asi on käinud, ühes liikmesriigis langetatud otsus mõjutab otseselt väga paljusid teisi liikmesriike ja seega on täiesti normaalne, et liikmesriigid ette valmistades oma eelarveid teavad, millised saavad olema teiste omad, see mõjutab nende otsuseid ju otseselt ja sellest me ju räägime, me absoluutselt ja ma ütlen selle selgelt välja, ei taha sekkuda liikmesriikide suveräänsetesse pädevustesse, see on äh, rahvusparlamentide pädevus, see on väga oluline allal hoida kuid on täiesti mõistlik, et kui räägitakse Euroopa majanduspoliitikast ja me oleme näinud, kui teineteisest sõltuvad me oleme, et me teame, millised on peamised kaalutlused, kavatsused teistes äh, majandustes. ja see ongi see lisandväärtus, mida ühenduses olemine annab ja see on meie, meie meelest täiesti mõistlik lähenemine ja konsensus selles osas on ka välja kujunemas. proua Jüri, palun järgmisena. suur tänu, härra president. kriis on näidanud seda, et Euroopa Liidul ei ole praegu aega kaotada, me peame tegutsema ja tegutsema kiiresti meil on ähm, kolm äh, valdkonda, kus tuleb tegutseda kohe praegu, majandusjuhtimine, äh, kasvustrateegiad ja meie teenuste turu reform. me ei tohiks unustada seda, et need poliitikad, mis on äh, minevikus osutunud äh, edukateks tuleb kaasata uude korraldusse meie toiduainete poliitika, põllumajanduspoliitika ja meie ühtekuuluvuspoliitikat, ilma nende poliitikateta me maailma tasandil kunagi tugevaks ei saa. nii et kas te olete valmis lahendama neid probleeme? olles ju see, kes vastutab avaliku halduse eest, kas te tahaksite siin tagada selle, et kõik muutused peavad siiski baseeruma otsustel, mis arvestavad kõikide liikmesriikide huvidega ja mitte ainult nende huvidega, kes on Eurotsoonis. komisjoni presidendil on täiesti õigus, rõhutades seda, mida mina olen nimetanud holistlikuks lähenemiseks majanduspoliitikas viga oleks ja ma saan aru, et liikmesriigid mõistavad seda isegi väga hästi, et majanduspoliitikast rääkides keskenduksime ainult stabiilsus- või kasvupaktile või räägiksime ainult finantsteenuste reformist. kõige aluseks on kasv ja jätkusuutliku kasvu tagamiseks muidugi on meil vaja usaldusväärset majandusjuhtimist, meil on vaja kasvu- ja stabiilsuspakti ja avaliku halduse põhimõtted peavad olema toestatud kuid me peame investeerima enda kasvupotentsiaali. ja selle jaoks ongi loodud strateegia kaks tuhat kakskümmend, see on üks suur reform, reform, meil on vaja eelarvete konsolideerimist ja struktuurseid reforme. mõistagi on meil vaja edendada selliseid poliitikaid, mis meie jaoks on olulised, eriti Äh, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Äh, eurotsoon laieneb loodetavasti Eestiga üsna pea, kuid et siis mitte ainult seitsmeteistkümnele, kaheksateistkümnele riigile ei kehtiks, need reeglid peavad kahekümne seitsmele, härra Obermaier järgmisena. Äh, härra nõukogu president Van Rompuy soovib Euroopat kiiresti kriisist välja tuua, härra Barroso Te juba korduvalt olete mm, tsiteerinud lepingu artikli sada kakskümmend üks, te ütlesite ka õigesti, et majandusjuhtimine ei puuduta üksikuid, puudutab kõiki liikmesriike. nüüd, mm, kas rakkerühmal on võimalus ka rakendada sanktsioone liikmesriikide hulgas, riik, liikmesriikide suhtes, kes on mm, Euroopa vahendite kasutamisel rikkumisi teinud? ja kas komisjon näeb ette näiteks ka hääleõiguse äravõtmist ühe sanktsioonina? nüüd, mis puudutab maksejõuetust liikmesriikides, siis kuidas kavatseb komisjon siin edeneda? jah, mitu küsimust olete nüüd küsinud, kõigepealt rakkerühm praegu ja komisjon üldiselt ja oma teatises kaheteistkümnendast maist me ka seda juba ütlesime, räägime eh, stabiilsuse kasvupakti toestamisest, eh, sealhulgas ka eh, seda, et kuidas motiveerida reeglite täitmist. räägitud on sanktsioonidest, mina, ma ei tea, milline see otsus saab olema, meil on vaja selliseid meetmeid, mis oleksid usaldusväärsed ja et tõesti arvataks, et äh, lange, järgnevad tagajärjed, kui kasvu- ja stabiilsuspakti reegleid ei täideta. seni liikmesriigid äh, ei ole seda väga tõsiselt võtnud, kuid kuidas seda teha? seda tuleb teha võrdselt. Äh, tuleb leida motivaatorid, motivaat-, ähm, motivatsioon selleks, miks liikmesriigid täidaksid liikmesriikidel seatud nõudeid, ka need riigid, kes ei ole ühtekuuluvus nii-öelda maad võib võib-olla kasutada ennetavad meetmeid rohkem äh, ja automaatsust võib ka suurendada. meetmeid, mida me oleme arutelule võtnud, on palju, nii et sellega praegu tegeleme. suur tänu! Äh, härra Aguilar järgmisena, palun. Quiero... suur tänu, härra president. härra president Barroso mina sooviksin esitada küsimuse töötuste kohta ja sooviksin küsida ka äh, rakkerühma eesmärkide kohta. ühte strateegiat rõhutatakse pidevalt, nimelt et see peab olema mõistlik, kõiki kaasav ja nii edasi. aga on nii palju miljoneid inimesi, kes on, äh, tunnevad, et nad on tõrjutud ja sugugi mitte kaasatud, sellepärast et neil ei ole enam kohta tööturul on miljoneid töötuid, kes soovivad äh, ja ootavad konkreetseid lahendusi, ootavad konkreetseid lahendusi Euroopa majanduslikult juhtimiselt, ootavad äh, lahendusi sellelt ähm, kontrollipaketilt. kas äh, siit tuleb sellekohane strateegia? kas kavandatakse sellise strateegia ko koostamist, mille eesmärgiks on tööhõive suurendamine ja mis kaasaks ka need inimesed, kes on eriti suure majanduskriisi surve alla sattunud. milline on olukord liikmesriikides? kas tuleb ka uus definitsioon sellisele majandusjuhtimisele? Eh, ma olen nõus eh, enamusega, mis te ütlesite, härra Aguilar, kuid meil on vaja siiski holistlikku lähenemist, me ei saa reegleid kehtestada mitte ainult kasvupakti ja kasvustrateegia osas, me peame vaatama laiemalt, mida me Euroopas praegu teeme, selleks et tagada jätkusuutlik ja kaasav kasv. ma olen mitu korda öelnud, et eh, ma sugugi ei taha, et nende kohandamiste äh, tagajärgi peavad kandma ühenduse eh, kõige nõrgemad, see ei ole sugugi nii, tuleb tagada eh, koorma jagamine ja härra Lopez Aguilar ütles, et meil on vaja ka tugevamat eh, Euroopa-sisest aspekti, sellega me kavatsemegi tegutseda G kahekümne töö raames, vastutus näiteks finantssektoris ja nii edasi, selleks, et tulla välja paremate lahendustega juba G kahekümne eh, hulgas, härra Luhan. domnule Barroso, referitor la Europa douăzeci douăzeci, o nouă strategie europeană. härra Barroso. tahaksin tõstatada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend teema, see on eh, eesmä-, võimalus kasvuks, arenguks, tööhõiveks kahekümne viienda, kahekümne kuuenda nõukogu järeldused, ka seal oli ka eesmärk äh, parandada teadus- ja arendustööd. ehk siis et, et kolm protsenti SKT-st investeeritakse sellesse sektorisse. Äh, öeldakse, et komisjon peaks välja arendama indikaatori, mis äh, peegeldaks tegevust teadus-arendustöö valdkonnas minu küsimus on, millist metodoloogiat te kasutate sellise indikaatori väljatöötamisel ja teiseks, kas juba on käigus ka konsultatsiooniprogramm? jah, teil on õigus, me oleme siia toonud selle viite kolmele protsendile, aga me ei maini siin mitte ainult teadus-arendustööd, vaid innovatsiooni kontseptsiooni, sest et see ei puuduta mitte ainult fundamentaalset teadustööd, vaid seda, kuidas see teadustöö kandub äh, majandustegevusse. mida saab teadustöö teha selleks, et oleks rohkem kasvu ja tööhõivet? nagu te teate, siis ei ole mingit äh, hästi paigas in-, indikaatorit äh, in-, innovatsiooniks. mina isiklikult olen arutanud seda asja OECD-ga nende peasekretär ja eksperdid tulid hiljuti Brüsselisse ja töötame koos nende ja teistega, et äh, töötada välja innovatsiooniindikaator, mille osas oleks äh, äh, kokkulepe olemas teaduskogukonna ja poliitika kujundava kogukonna vahel ja me tahame seda teha avatud konsultatsiooni käigus ja väga tervitame panuseid sinna tegemist on väga tehnilise punktiga, aga usun, et on kriitiliselt oluline, et me arendaksime välja paremad indikaatorid innovatsiooniks. proua Figureido, palun. härra president, suur tänu. me teame, et ähm, majandus- ja sotsiaalvaldkonna arengud erinevates liikmesriikides on väga ähm, murettekitav majanduskasv on väga aeglane ning äh, samuti on tööhõivega suuri probleeme. meetmeid äh, võetakse, eriti äh, säästumeetmeid ja üritatakse loomulikult kinni pidada stabiilsuspakti eeskirjadest, kuid ma arvan, et areng läheb vales eeskirjas, me sellega ei loo tööhõivet, me ei loo sellega töökohti, me ei loo sellega majanduskasvu siin ainult suurendatakse tasakaalutust ja sellega suurendatakse eh, vaesust. meil on praegu Euroopa vaesusevastase võitluse aasta. me teame, et just eh, vaesemad inimesed on tõrjutud ja neil on keerulisem tööturule pääseda. härra president, kas te ei arva, et praegu on tõesti väga kiiresti vaja eh, makromajandust ja jätkusuutlikkust toetada ja mitte ainult jätkusuutlikkust finantssektoris toetada, sellepärast et äh, siin sotsiaalne, sotsiaalse jätkusuutlikkusega ei arvestata. kas praegu ei ole mitte aeg tagada see, et need kriteeriumid, mis me oleme ise sätestanud, et, et see äh, toetaks ka sotsiaalset kaasatust? härra Barroso? jah, äh, ilma finants äh, jätkusuutlikkuseta ei ole meil ka sotsiaalset jätkusuutlikkust, sellepärast et ilma seda pole usaldust, ilma, ilma usalduseta ei ole investeeringut, ilma investeeringuteta ei ole töökohti. nii et siin ei ole tegu vastuoluga. makromajanduslik äh, stabiilsus ja hoolitsus äh, vaesemate elanikkonnarühmade eest äh, ei ole sugugi mitte vastuolu, me räägime vaesusvastasest võitlusest ka Euroopa Liidu strateegias kakskümmend kakskümmend meil on siin tegu väga konkreetsete eesmärkidega ning ma tean, et meie ühiskonnas on praegu suurem vaesusesse sattumise risk, meil on praegu uued vaesusega äh, seotud nähtused ning liikmesriigid kindlasti arvestavad oma prioriteetidega. aga lahendus, lahenduseks ei saa olla see, et eelarve valdkonnas ei olda, ei järgita distsipliini ja et ei järgita äh, finantseeskirju. ja nüüd härra Patten uh,. tänan, härra president. härra president Barroso, kas võiksite öelda, kellele tuleb kasuks Kreeka abipakett, kas Kreeka rahvale või Pirolatsisele, erapankurile, kes juhib Kreeka suuruselt kolmandat panka EFG grupist? kas siin võiks ehk olla huvide konflikt. tänan. By... pakett, mis esitati Kreekale, on toetuseks Kreeka rahvale ja kogu Euroopa majandusele. vastasel korral ei oleks kakskümmend seitse liikmesriiki seda heaks kiitnud. ja mis puudutab teie vihjet ma arvan, et see ei vääri mitte mingisugust vastust. suur tänu ja viimane küsimus. kolleeg Georgios Papa-Nikolau. härra president. Saksamaa ja Prantsusmaa tunduvad olevat ühel meelel, et meil ei ole uut tüüpi institutsiooni vaja Euroopas, Merkeli ja Sarkozy avaldused kinnitasid seda. kuid kui me räägime stabiilsuspakti parandamisest ja sanktsioonide rakendamisest, nagu näiteks õigus hääletada liikmesriigile ja selle äravõtmine, siis mul on küsimus, kas praegune kriis piirdub ainult distsipliini küsimustega selles valdkonnas või kokkuvõttes selles kriisis läbi ühenduse instrumentide ja eelarvealaste instrumentide oleme jõudnud ummikusse, me oleme seda piisavalt korranud ja taaskord oleme me krediidireitinguid Kreekale tõstnud ilma igasuguse aluseta, kas, kas see süsteem võib anda üldse mingisugust positiivset tulemust või siis finantsstabiilsust tulevikus? Euroopa institutsioonid koos liikmesriikidega soovivad äh, usaldusväärselt rakendada stabiilsus- ja kasvupakti, on selge, et selle rakendamisega on olnud probleeme. mõnede liikmesriikide poolt ei ole kinni peetud eelkirjad, eeskirjadest, mille osas nad ise olid kokku leppinud, juba praegu on vastavalt praegustele lepingutele ilma täiendavate reformideta võimalik teatud määral piirata ja teatud määral rakendada sanktsioone tulevikus tahame seda rakendada objektiivsel viisil ja uurime viisi, kuidas parandada pakti usaldusväärsust õiglasel viisil, et meetmeid saaks rakendada objektiivselt, sõltumatult riigi olukorrast, olgu siis tegemist kõige vaesema või kõi-, vaesemate või rikkamate hulka kuuluva liikmesriigiga. meie kõigi huvides on usaldusväärsemalt rakendada stabiilsuspakti. Thank you very much suur tänu, härra president, selle infotunni eest. kohtume järgmisel kuul infotunnil. ja teistel ja teistel aruteludel